selleks, et ta tugevdaks äh, selle liigi kaitset. tänan. suur tänu ja läheme nüüd siis hääletuse juurde. see on väga pikk ja keeruline hääletus. keskenduge siis nüüd palun tööle räägime nüüd Paljadelli raportist, kus soovitakse Euroopa kultuuripärandi märgisega seoses lihtsustatud menetlust. nimeline hääletus, palun hääletage. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. Hanno votato cinquecento anti viissada viiskümmend kuus häält, nelisada üheksakümmend seitse poolt kaheksateist vastu, nelikümmend üks erapooletut. õnnitlused raportöörile. järgmiseks läheb hääletusele Doris Paki soovitus Šveitsi osalemine programmis Aktiivsed noored ja tegevusprogrammis elukestva õppealal. hääletage poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud õnnitlused Doris Pakile. ja nüüd Saheri raport. liikmesriikide kontrolli kohaldamine komisjoni rakendamisvolituste kasutamise suhtes. esitatud on kakskümmend viis muudatusettepanekut õiguskomisjonilt, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kaheksateist osade kaupa. esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. üheksateist, jällegi osade kaupa, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame muudatusettepanekut kolmkümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa, kes poolt, kes erapooletud, kes vastu, vastu võetud. kakskümmend üheksa langeb ära. ja nüüd jõuame muudatusettepanekuni neliteist kolmkümmend üks on tagasi võetud. hääletame siis komisjoni ettepanekut muudatustega, neil, kes on poolt, kes vastu, kes erapooletud. ja nüüd hääletame tervet resolutsiooni elektrooniliselt. hääletus lõppes viissada kaheksakümmend üheksa häält anti, viissada kuuskümmend seitse poolt, neli vastu, kaheksateist erapooletut. õnnitlused raportöörile. järgmine punkt. Andrik Jeene raport Inimõigused maailmas kaks tuhat üheksa ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas. hääletame muudatusettepanekut kümme, nimeline hääletus hääletus lõppes. kakssada nelikümmend viis poolt, kolmsada nelikümmend kaheksa vastu, üks erapooletu. tagasi lükatud. otsusettepanek üksteist. nimeline hääletus. hääletus lõppes kolmsada kaks poolt, kakssada kaheksakümmend kaks vastu, üheksa erapooletut, vastu võetud. lõige viiskümmend neli. muudatusettepanek kolleeg Howitilt või kuidas? me hääletame hoopiski muudatusettepanekut kaksteist nimeliselt. palun hääletage kes, nüüd on hääletus lõppenud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, nelisada viiskümmend seitse vastu, viis erapooletut. oodake üks hetk, sada kolmkümmend kaheksa poolt, nelisada viiskümmend seitse vastu muide meil on viimase hääletusega tegemist, täna on neljapäev. katsugem selgelt öelda, olete poolt või vastu. tagasi lükatud ja kõik. palun, härra Hauit me soovime lihtsalt in Croatia sõnad välja jätta, ma ei tea, kas teised soovivad seda. kas kellelgi on midagi vastu sellele? kui ei ole, siis hääletame seda muudatusettepanekut, suulist muudatusettepanekut viiskümmend neli. kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletud? vastu võetud Ähm, neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks ja viis. ja elektrooniline hääletus, palun. hääletus lõppes. vastu võetud. otsusettepanek kolm. nimeline hääletus, palun hääletage hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kaheksakümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ja nüüd kaheksa nimeline hääletus. palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud. otsusettepanek kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kas keegi soovib sõna? aitäh, meie hääletusnimekirjas ei ole seda märgitud, aga selle muudatusettepaneku teises osas ja järgmises on meil vaba hääletus, aitäh. Pongo in votazione l'emendamento 25 per parti se-. aitäh, me hääletame muudatusettepanekut sada viisteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt kes on vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime elektrooniliselt. Votazione aperta, la votazione chiusa. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud Äh, sellega jääb, äh, me hääletame äh, muudatusettepanekut kolmteist, nimeline hääletus, hääletus alanud. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek lükati tagasi. hääletame muudatusettepanekut kakskümmend üks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud hääletame muudatusettepanekut neliteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. muudatusettepanek lükata tagasi. muudatusettepanek viisteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud muudatusettepanek lükati tagasi meil on kaks äh, suulist muudatusettepanekut. Äh, esimene proua Lohpillerilt, tegemist on muud-, suulise muudatusettepanekuga, mis puudutab muudatusettepanekut seitse. Additions to the text, it read mul on kaks lisandust tekstile. For insert severe human rights violations such as torture, censorship, rape and insert extrajudicial executions in Iran. Need olid minu muudatusettepanekud kas kellelgi on vastuväiteid? vastuväiteid ei ole. nii et äh, häälet-, nüüd jõuame no, kolleeg Andrek Jeene suulist muudatusettepanekut. meil on ka suuline muudatusettepanek, muudatusettepanekule seitse. To draw up a list of individuals responsible for human rights violations such as torture, censorship, rape and executions in Iran particularly after the two thousand and nine elections and to consider imposing sanctions on them in the form of asset freezes and travel bans. Ci sono obiezioni? Non ci sono obiezioni? kas äh, on vastuväiteid? nii et hääletame nüüd muudatusettepanekut seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatused punkt sada nelikümmend üks, proua Andrekeene on ka siin soovinud teha suulise muudatusettepaneku, palun. Thank you. suur tänu. kuna on mõningaid positiivseid arenguid toimunud Venemaal ning seega me tahaksime muuta lauset, mis lisatakse peetakse kahetsusväärseks, et kõik strateegiad inimeste puhul, äh, mis kasutavad, kasutada rahumeelseid demonstratsioone, on saanud täitva asutuse võima, võimudelt. et asendame sõnad so far ja lõpus on oktoober kolmkümmend üks, kaks tuhat kümme. Pone, no quindi poniamo kas kellelgi on vastuväiteid, ei ole, nii et hääletame seda suulist muudatusettepanekut, mis puudutab punkti nelikümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud hääletame muudatusettepanekut üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. muudatusettepanek lükati tagasi. hääletame muudatusettepanekut ku-, seitseteist, vabandust, muudatusettepanekut kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek seitseteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. hääletame muudatusettepanekut kaheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, hääletame muudatusettepanekut kakskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud panen hääletusele terve resolutsiooni ettepaneku äh, muudetud kujul, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. palju õnne mm, raportöörile. vastavalt päevakorrale järgneb hääletus uue Afganistani strateegia üle, tegemist on äh, kolleeg Arlaki raportiga, hääletame äh, ja me hääletame kaksteist punkti kahes osas, tegemist on nimelise hääletusega, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud Äh, punkt neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud punkt äh, kolmteist kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud punkt kolmkümmend, siin on meil suuline muudatusettepanek proua Kiel Nielsenilt, palun Pro me soovime muuta viimase lause viimast sõna, esimest sõna ja asendada sõna welcome sõnaga notes. Äh, vastuväiteid ei ole. hääletame punkti kolmkümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, kolmkümmend seitse kahes osas ja nimeline hääletus, kes on poolt. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa punkt neliteist, siin on meil kolm osa, mida me peame hääletama, nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmas osa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. Äh, punkt nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletud vastu võetud. nelikümmend neli nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viiskümmend kaks kahes osas, nimeline hääletus, esi, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend kuus kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. teine osa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. Mm, punkt kuuskümmend kuus, härra Arlaki on teinud ettepaneku teha suuline muudatusettepanek, palun, härra Arlaki. olles rääkinud teiste poliitiliste fraktsioonidega, ma tahaks muuta teksti järgmiselt, kuuskümmend kuus kui me, kuna me räägime Pakistani luuretalituse kaasatusest, mis on ISA, Äh, seal eeldatakse, et Pakistan saab samuti positiivse tulemi äh, eeldatava kasu osas. Bene, ci sono obiezioni? kas on vastuväiteid? vastuväiteid ei ole, sest siin ei, äh, ei ole nelikümmend saadikut püsti tõusnud hääletame suulist muudatusettepanekut, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, nimeline hääletus, kas te soovite nimelist hääletust? Nei-, neid ei olnud nelikümmend. nii et me hääletame seda muudatusettepanekut, kes on poolt, nii et teeme nimelise hääletuse ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud muudatusettepanek on vastu võetud. kuuskümmend seitse, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud seitsekümmend üks, härra Arlakil on suuline muudatusettepanek kolmanda osa kohta. Uh, teen ettepanekule, et kolmanda osa terve tekst muuta alates lõikest seitsekümmend üks järgmiselt tagamaks, et kui meil on tegemist erinevate äh, erijõudude ja kohalike äh, jõudude kasutamisega Talibani juhtide vahel äh, on äh, kasutatud, kuid ei äh,, nende puhul ei ole tegemist on nulltolerantsiga vägivalla suhtes tsiviilelanike osas. kas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 me hääletame punkti viis, seitsekümmend kaks, see nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud äh, seitsekümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksakümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud kaheksakümmend kaheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksakümmend üheksa kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud üheksakümmend kolm nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. Äh, punkt G, äh, põhjenduspunkt G kahes osas nimeline hääletus, esimene osa. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud, teine osa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, vastu võetud. nüüd me hääletame põhjenduspunkti M. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud ja hääletame resolutsiooni ettepaneku tervikuna poolt vastu erapooletud vastu võetud, palju õnne raportöörile vastavalt päevakorrale. järgneb nüüd hääletus äh, resolutsiooni kohta, mis puudutab alalise kriisimehhanismi loomist euroala finantsstabiilsuse tagamiseks. muudatusettepanek kolm, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. punkt kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, poolt, või meil on tehniline täpsustus kolleeg Sanchezelt. või ei ole? Eh. siiski, proua president. mina olin autor ja seal, kus siin on juttu M, kirjas MEE, e, seal peab olema MEE e kriips äh, FMI. aitäh, kes on poolt, kes on vastu, äh, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üks võeti tagasi me hääletame punkti üheksa kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa. vabandust, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa ja teine, teises osas on nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, kes on vastu erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. me hääletame muudatusettepaneku seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud härra Hughesil on suuline muudatusettepanek, see puudutab muudatusettepanek kaksteist, palun. Like move... suur tänu, tahaksin esitada muudatusettepaneku SED, EPP, liberaalide ja roheliste nimel. kutsub üles Euroopa Nõukogu andma komisjonile poliitilise signaali eurovõlakirjade uue süsteemi kohta kindlaks määrates tingimused, uur-, uurimistingimused nii, et liikmesriigid ja Eurotsooni li-, riigid eriti saaksid sellest kasu. aitäh, kas vastuväiteid on? hääletame muudatusettepanekut kaksteist, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud muudatusettepanek võeti vastu, hääletame muudatusettepanekut kaks kahes osas ja nimeline hääletus, esimene hä-, äh, esimene osa on hääletus alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud hääletame muudatusettepanekut üksteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. punkt üheksateist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud punkt, punkt kakskümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. Äh, põhjenduspunkt C kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa. häälet-, vabandust, esimeses osas on tavaline hääletus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa ja nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud põhjenduspunkt G kahes osas, esimene osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja me kontrollime seda veel kord, teine osa ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. ma lasen nüüd, panen nüüd hääletusele terve resolutsiooni ettepaneku muudetud kujul, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, palju õnne raportöörile. vastavalt päevakorrale tuleb nüüd hääletus kuue resolutsiooni ettepaneku kohta, mis puudutavad olukorda Cote d'Ivoire'is meil on ühine kuue fraktsiooni muudat-, resolutsiooni ettepanek, me muudatusettepanekuid ei ole, me hääletame seda resolutsiooni ettepanekut, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. su quattro proposte di risoluzione sul benessere delle galline ovaiale eh edasi meil on siis resolutsiooni ettepanekud, mis puudutab muna äh, kanade heaolu, kuus poliitilist fraktsiooni on esitanud äh, resolutsioonide ettepanekud, esimene muudatusettepanek on tagasi võetud, aga hääletame ah,, ei vabandust äh,, muudatusettepanek number viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõik üks, osade kaupa äh, poolt, vastu, erapooletud teine osa, poolt, vastu, äh, vastu võetud. kontrollime. avatud. suletud. vastu võetud. nii et nimeline hääletus äh, avatud. hääletamine lõppes vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa äh, osade kaupa, poolt, esimene osa, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksas osa, poolt, vastu erapooletud vastu võetud. kolmas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud. Äh, tulemus ei olnud selge, kontrollime. palun hääletage. hääletamine lõppes. vastu võetud. neljas muudatusettepanek poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. palun äh, hoidke käed korralikult üleval või võime kontrollida siis, palun äh, hääletama. hääletamine lõppes, vastu võetud. neliteist. osade kaupa siis poolt, vastu, erapooletud kontrollime. Te ei tõsta korralikult kätt. palun hääletame. hääletamine lõppes. vastu võetud. Äh, edasi poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsioon tervikuna, äh, nimeline hääletus, palun hääletame, hääletamine lõppes. vastu võetud ja õnnitlused asjaomastele. ja häid jõule kõigile. ja siis muudat- äh,, hääletuse selgitused. Buongiorno.